komisjon andis mulle teada, et pädevad Saksa ametkonnad on esitanud taotluse parlamendisaadiku Vogt äh, immuniteedi äh, ehk saadiku puutumatuse äravõtmiseks sotsiaaldemokraatide fraktsioon on saatnud ettepanekud äh, saadikute kohta, kes on nimetatud äh, komisjonidesse ja delegatsioonidesse, see nimekiri on protokolli lisas, kui vastuväiteid äh, ei esitata, siis saab kinnitada.